Good afternoon uh.... tere pärastlõunat, kallid kolleegid, tere tulemast meie tänasele ühiskohtumisele IMCO ja Transpordikomisjoni ühiskohtumine. ma tahaksin eh, siin tervitada mõlema komisjoni liikmeid tegemist on täna siis nii IMCO kui ka Transpordikomisjoni koosolekuga vastavalt artiklile viiskümmend viis parlamendi kodukorrast. ja tulevikus on meil tulemas ka selliseid ühiskohtumisi ja need toimuvad alati eraldi siis tavalisest komisjoni koosolekust ja juhatavad seda alati siis kaasesimehed mõlema fraktsiooni, vabandust, komisjoni esindajad. annaksin nüüd äh, sõna ka kaasesimehele mõneks sissejuhatavaks sõnavõtuks ja siis hakkame rääkima asja sisust. suur tänu, ütleb härra Riki. teen väga lühidalt, tere pärastlõunat kõigile. nii nagu proua Van Bosseit äh, ütles, tegemist on IMCO transpordikomisjoni ühiskomisjoniga. nimelt eh, IMCO komisjon soovis ka sellel teemal sõna, mis kuulub transpordikomisjoni eh, pädevusse ja vastavalt artiklile viiskümmend viis peavad kaks komisjoni nüüd tegema siis koostööd ja tegemist on siis täna esimese kohtumisega eh, siis sellise menetluse alt, mis saab saatma kogu seda teemat tegelikult äh, see eelnõu on äh, lä läbinud äh, natukene kummalise protsessi, kõigepealt tuli teda jagada siis kahe komisjoni vahel ja lisaks sellele on teinud komisjon ühe lükke, mida nad kindlasti selgitavad, sest see oli tõesti päris tavatu. meil on tegelikult ainult tund selleks koosolekuks ja ei raskaks aega ja teeksin proua kaasraport esimehele, kes on ühtlasi ka kaasraportöör, ettepaneku kohegi sisse juhatada see teema IMCO komisjoni nimel ja proua Van Põse, teil on sõna. suur tänu. ja mijn eigen taal in het uh, Nederlands te spreken. Um, ik moet zeggen dat we hier in het Europees uh, tahtsin sõna võtta siis kaasraportöörina ja kui lubate, räägiksin oma ema keeles, nimelt hollandi keeles. meie Euroopa Parlamendis oleme väga mures äh, selle pärast, kuidas komisjon on lähenenud sellele raportile. proua kaasraportöör kordab Äh, oma esimest seisukohta. nimelt parlament on mures äh, selle üle, kuidas Euroopa Komisjon on ümber käinud selle raportiga. nõukogu kolleegid ütlesid, et äh, liikmesriigid ei suhtunud sellesse ettepanekusse eriti entusiastlikult. komisjon on selle tõsiasjaga kursis ja kuulda oli, et komisjon ei kavatse ka seda ettepanekut sellegipoolest tagasi võtta liikmesriikide esindajatega koos äh, tahavad nad siis kuidagi lahendada need punktid, mis on välja toodud. ja tegelikult on kogu see asi ära otsustatud enne, kui meie oleme üldse hakanud asjast läbi rääkima. aga meie oleme ometigi kaasseadusandjad ja tunneme ennast siiski justkui osalistena selles protsessis. ja seega tahaksin ma täpsemalt komisjonilt kuulda selgitusi. nõukogu kriitika on meile teada aga tahaksime teada, mida komisjon kavatseb ette võtta. millisena näeb komisjon Euroopa Parlamenti rolli? tundub, et meid on kõrvale lükatud, kuigi tegelikult me tahaksime olla kaasatud protsessi. ja kuulda on olnud ka seda, et komisjon kavatseb äh, mõned vähem tähtsad punktid ümber sõnastada, kuid need ei ole tegelikult otseselt seotud selle raporti põhipunktidega nii et ma ei tea, kas äh, mingeid suuri erinevusi siin olema saab. aga kui saab, siis millised need on? ja mõjuanalüüsi kohta tahtsin veel küsida, mis äh, läbi viiakse. seda määrust tuleks kindlasti parandada selle ümbersõnastamise kontekstis ja see on meie võtmesõnum. ja veel üks küsimus, kas te olete mõelnud äh, ka sellele, et see ettepanek siiski tagasi võtta? ja te esitaksite siis uue, täiesti ümbersõnastatud ettepaneku, mille puhul viidaks läbi mõjuanalüüs ka. ja terve rida küsimusi veel. Te räägite harmoneeritud süsteemist, mis puudutab tehnilisi süsteeme, läbivaatusseadmete jaoks lennujaamades ja nii edasi. aga tegemist, see kontseptsioon ei ole tegelikult siseturgu puudutav äh, küsimus, kas, kas äh, see eelnõu, mis te esitate, muudab kuidagi paremaks praegust olukorda? ja Euroopa Parlament küsib äh, enda käest samamoodi nagu liikmesriigidki, et kas see ettepanek liigub siiski õiges suunas. ja asja uurides näeme me, et tegelikult on juba standardeid harmoneeritud liikmesriikide vahel ja, ja tundub, et selles ei ole mitte mingisuguseid tõrkeid selles süsteemis. ECAC ehm, e Euroopa tsiviillennunduse konverents on juba teatud standardid paika pannud ja seega me ei saa aru, miks on hakatud eh, siin üldse midagi uut eh, esitama. minu küsimused raportöörina olid siis sellised. härra De Grandes, palun, saab järgmisena sõna, kes omalt poolt kaasraportöörina ütleb siis transpordikomisjoni nimel välja meie seisukoha. jah, ma tänan, ma tänan kaasraportööri. minu meelest on see väga tore, et meil täna toimub selline ühisistung, IMCO ja TRAN-i ühisistung sest see, mis on juhtunud, on skandaalne. nii palju aega on raisatud, asi on nii paljuski olnud ebakindel. ja kõige kahjulikum eh, turvalisuse tagamise mõttes tsiviillennunduses. seetõttu tuleb asja käsitleda väga rangelt. kui me räägime sertifitseerimissüsteemist, lennu, lennunduse turvalisuse paketis tervikuna, siis seda kõike on väga keeruline selgitada, kuna pole üldse selge, milline on tegelik asjade seis. ma olen sertifitseerimise ja lennuturvalisuse tagamise paketi raportööridele ühelt poolt väga tänelik, aga ma pean rõhutama, et meil on tegemist siinkohal ka liikmesriikide pädevusega ja nüüd on oluline, et äh, liikmesriigid teeksid ära oma kodutöö. on väga kurb, äh, et praegusel ajal on tegelikult lendude turvalisus äärmiselt madalal tasemel tagatud. seni pole üldse kogu selle paketi väljatöötamisse ja kõnelustesse kaasatud ma ei tea, kuidas seda on võimalik selgitada, kuidas on võimalik üldse selline parlamendi kõrvalejätmise, muudkui viivitatakse, muudkui räägitakse, eh, et on vaja uuesti läbi rääkida, need vestlused ja kõnelused toimuvadki, kuid otsustava tähtsusega on ju see, et teavitataks ka parlamenti, aga seda pole tehtud. räägime sisust siis tegemist on äh, lennuturvalisuse tagamise tehnoloogilise taseme tõstmisest. ma tänan kõigi parlamendi osapoolte ees, et me saame nüüd esitada küsimused komisjonile, kes peaks äh, esitama täiendavaid selgitusi neid on väga paljud hoopiski psühholoogilised ja mitte sedavõrd sisulised küsimused, kuid meie jaoks on need erakordselt olulised selleks, et tagada eh, lennunduse turvalisus muuhulgas lennujaamades. lennujaamad, mis sisustavad täiendavalt kõikvõimalikke eh, supermarketeid ja muud sarnast, mis on samuti skandaalne. ja komisjonide otsus, et see on liikmesriikide pädevus, on seda lennundusohutust veelgi vähendanud. kahe tuhande kaheksanda aasta määruse äh, sätted vajavad siiski täiendavat piiritlemist selleks, et rakendada turvameetmeid vastavalt äh, meie äh, kujunenud olukorra nõuetele Äh, ja tegelikult on vaja sõnaselgelt välja öelda, miks asi on jõudnud äh, nii kaugele, et nõukogu ei saa äh, eda-, üle ega ümber nendest probleemidest ja tegutseb nagu kanadakus. kui me räägime sertifitseerimisest, siis on oluline sõnastada eesmärgid selleks, et tagada Euroopa kodanikele lennundusohutus ja tegelikult on see väga oluline ka kaubanduspoliitilistest eesmärkidest lähtudes. ikka ja jälle kritiseeritakse president Trumpi aga eh, ja püütakse jätta mulje, et kui me eh, ei astu analoogseid samme, siis me pole enam konkurentsivõimelised kuid Euroopa eh, lennundus peab olema ohutu ja see tuleb tagada. me peame eh, tõdema, et eh, läbirääkimised pole edenenud ja komisjon peaks esitama mõistusele vastava mõistusepärase ettepaneku ja edastama teabe, mida me vajame. seni ei ole komisjon sellega aga toime tulnud. mis puudutab äh, jõustamisvaldkonda, äh, siis komisjoni ülesandeks on edastada meile vastuseid. kas meil on vaja lihtsalt luua mingi pelgalt selline foorum, kus meie oleme ainult info vahetamise äh, subjekt, pigem oleme me selleks peame olema me aga objekt ja on väga oluline, et komisjon selles olukorras võtaks oma ettepaneku tagasi, aga ta pole valmis seda tegema. tegelikult oleks oluline see ettepanek aga tagasi võtta, see uuesti läbi vaadata, komisjoni tegevus saaks seisneda selgeks, et e, teha seda, et võtta see ettepanek tagasi, esitada ta uuesti selleks, et me saaksime selle dokumendi äh, kallal edasi töötada, seda enam, et nõukogus konsensus selle dokumendi osas ei valitse. minu silmis ei vii praegune olukord tegelikult mitte kuhugi, aga samas on tegemist teemaga, mis on erakordselt oluline ja otsustava tähtsusega, mida peaks toetama äh, ka nõukogu, seega komisjon, palun võtke oma äh, ettepanek tagasi aitäh! enne kui annan sõna kaasesimehele, teeksin omalt poolt kaks märkust. rõhutamaks seda, mida ütlesid mõlemad kaasraportöörid meil on siin põhimõtteline probleem ja tõsine põhimõtteline probleem, härra De Grandes Pascual sellele viitas väga selgelt. praegu nimelt me oleme olukorras, mida me põhimõtteliselt var-, mida ei oskagi kuidagi nagu hinnata, kas äh, raportöörid peaksid äh, tegelema praegu selle ettepanekuga, mis on esitatud, kas äh, komisjon kavatseb esitada uusi elemente, millisel juhul me siis üldse ei tea, mis me peaksime tegema ja see on tõesti täiesti uus olukord ja kindlasti peab komisjon asi seda selgitama ja, ja teine märkus, mille ma teeksin, on see, et asi on suhteliselt pakiline, kuivõrd Euroopa Liit meil pea, Euroopa Liit hakkab endale võtma praegu siin selliseid kohustusi seadusandlusega, mis läheb tegelikult vastu lepingutele, mille me oleme äh, sõlminud teiste riikidega, näiteks äh, ameeriklaste otsus äh, sülearvutite osas, väga raske on praegu ohutusmeetmetest Ameerika Ühendriikidega rääkida, eriti arvestades seda, et praegu mitte mingisugust ühtegi kontrolli ei ole, mitte mingisugust sertifikaati meil ei ole ja tõesti väga suured raskused ko-, kokkulepe Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide vahel, mida praegu ei ole, võib-olla seab tõsiselt ohtu ohutuskohus, kohustused ja see tekitab meile ka probleeme koherentselt rääkida nendest ohutusmeetmetest üldse teiste kolleegidega, täna siis Ameerika Ühendriikidega, homme võib-olla teiste riikide või riikide gruppidega. praeguses olukorras rääkides konkreetselt ohustutest täpsemalt, siis teatud seadmete puhul see on absoluutselt seotud äh, teiste aruteludega samuti ja proua esimees, annaksin teile sõna um,. I would like uh,, we, we have a lot of questions. meil on täna terve rida küsimusi esitada komisjonile, sellepärast on ka mõlemad raportöörid siin ja ma nüüd annaksingi kohe sõna komisjonile ehk teil on juba mõned esialgsed vastused olemas. annan kõigepealt sõna proua Anna Pala Kaagole ja arvetas, arvestagem palun, et meil on ainult väga vähe aega täna selleks koosolekuks, nii et püüdke ehk mõne minuti jooksul ära vastata. So commission, please. palun, komisjon uh,. Thank you. aitäh. kõigepealt suur aitäh selle võimaluse eest, et ma saan täna olla siin sellel ühiskoosolekul, kus on kohal Rahvusvahelise Kaubanduse ja Transpordikomisjon ja suur aitäh ka raportöörile härra De Grandes Pascalile. ma olen kõik esitatud küsimused teadmiseks võtnud ja ma mõtlesingi, et mida ma saan, mida ma peaksin kõigepealt vastama, kas siis kõigepealt seda, mis puudutavad sisu või siis neid, mis räägivad praegusest olukorrast, aga ma hakkan rääkima kõigepealt sisulistest küsimustest. mõned punktid on ka raportööri poolt välja toodud. see ettepanek ma üritan siin rääkida sellest nii struktu-, struktureeritult kui võimalik. see ettepanek üritab lahendada tsiviillennunduse läbivaatusseadmete olukorda, tagades, et Euroopa Liidu vastavad tööstused oleksid rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelised ja et oleksid ka ühtlustatud turvalisuse tasemed kõikides Euroopa lennujaamades. määrus aastast kaks tuhat kaheksa, mis puudutab ühiseid reegleid tsiviillennunduse turvaluse vallas, toob välja ka tehnilised spetsifikatsioonid ning toimimisnõuded sedasorti, sedasorti seadmetele, mida lennujaamades kasutatakse. aga seda seadusandlikku akti, nagu ka enne äh, nimetati, ei toeta ühtne kinnitatud vastavusdokument, millega tagatakse, tagatakse, et, et kõikides Euroopa Liidu lennujaamades tegelikkuses ka kõik need nõuded täidetaks. niisiis, meie ettepaneku põhiküsimused. esiteks Euroopa Liidu sertifitseerimissüsteemi loomine niisugustele seadmetele ja sel tagamine, et niisugused seadmed vastastikuse tunnustamise alusel kasutusele võetaks. hetkel niisugust vastastikust tunnustamist ei esine. teine punkt on ühtne katsetamise meetod, ühtsed meetodid, millega katsetataks neid seadmeid, praegusel hetkel meil ei ole. õiguslikku kohustust selleks samuti mitte. kolmandaks, liikmesriigid peaksid parandama oma tsiviillennunduse läbivaatusseadmeid sellega, et kõikidele nende seadmetele antaks siis välja tüübikinnitus sertifikaat, sertifikaat ja viimane punkt käsitleb selle, selliste seadmete turule toomist ning et turule tuues käiks nendega kaasa vastavussertifikaat ja see vastavussertifikaat siis öö, kinnitaks, et tegemist on Euroopa Liidu tüübikinnitussertifikaadiga seadmega. nagu raportöör ütles olema ette pandud süsteem lähtub Euroopa tsiviillennunduse konverentsi otsustest, selle töötasid välja sa-, nimetatud konverentsi liikmesriigid just nimelt selleks, et tagada vastavate seadmete üht, ühtsus kõiki, igal pool Euroopa Liidu tasandil. siis ühine testimise või katsetamise süsteem. praegusel hetkel ei ole niisugune katsetus seadmete omamine ja kasutamine kohustuslik. meie ettepanek äh, toob siis välja selle, et meil peavad olema ühtsed hindamisorganid, näiteks laboratooriumid, kus kohas neid katsetusi läbi viiakse. praegusel hetkel ei ole mingisugust õiguslikku kohustust, et vastavate seadmete tootjad tegelikult peaksid kinni EKAK-i poolt äh, paika pandud reeglitest. erinevates liikmesriikides on täiesti erinevad sertifitseerimisprotsessid ühes liikmesriigis sertifitseeritud seadmeid on lubatud kasutada ainult selles liikmesriigis. seadmete tootjad peavad tegema läbi mitu sertifitseerimismenetlust, kui nad soovivad oma oma seadmetega minna ka teiste liikmesriikide turule. see on olukord, mida meie ettepanek üritab parandada ja muuta, ta soovib praegust EKAK-i süsteemi teha õiguslikult siduvaks, siduvaks ning luua Euroopa Liidu tasandil kehtiva ühtse Euroopa Liidu sertifikaadi. sidusrühmad on juhtinud tähelepanu sellele, et kui me teeme selle õiguslikult siduvaks, siis igasugused avalikud hanked nõuavad varasemat EKAK-i kinnitust tegelikult praegusel hetkel see nii ei ole, liikmesriikides on erinevusi, erinevad liikmesriigid nõuavad erinevaid asju, nende pakkumiskutsetes on sees erinevad nõuded sedalaadi seadmetele, nii et liikmesriikides kehtivad erinevad julgeolekunõud, nõuded. asjaolu, mida lõhutasid nii, rõhutasid nii raportöörid kui ka koosoleku juhataja, see ettepanek annab positiivse sõnumi rahvusvahelisele lennuturvalisuse parandamisele ja selles valdkonnas toimuvale dialoogile. see on eriti asjakohane praegustes aruteludes Ameerika Ühendriikidega äh,, nagu, mida ka nimetati, ning laiemalt võttes on tegemist äärmiselt olulise olulise tööriistaga, et luua suuremat usaldust vast-, rahvusvaheliste partnerite, partnerite vahel lennuturvalisuse küsimustes. kui me nüüd vaatame tööstuse poolt, kahtlemata tööstus toot-, toetab meid, tööstuse valdkonna esindajad on öelnud, et EKAK-i süsteem ühtseks katsetus, ühtseteks katsetusteks töötab tegelikult väga hästi, aga aga probleem on ühtse sertifikaadi puudumises, kui nad soovivad tulla oma seadmetega Euroopa Liidu turule ja samuti konkureerida Ameerika Ühendriikide vastavate tootjate vastu. seda on nimetatud mitmeid kordi ka äh, julgeoleku valdkonnas, lisaks ka IATE ja Euroopa Liidu transpordi logistika ja äh, tolliametid on rõhutanud, kui oluline on ühtse sertifikaadi olemasolu rahvusvaheliste turgude jaoks ja samuti kauba läbivaatamiseks. tegelikult kasutavad ka lennu liinid praegu erinevaid seadmeid, samas on neil tarvis läbi vaadata kaupa erinevates riikides ning kasutatavate seadmete rahvusvaheline tunnustatavus on nende jaoks võtmetähtsusega. Nad praegusel hetkel on sunnitud tihtipeale saadetisi mitmeid kordi läbi vaatama, kui saadetised lähevad sellistesse riikidesse, näiteks nagu Ameerika Ühendriigid, see ja sellel on meie tähelepa-, no tihtipeale juhitud, nii ICAO on seda teinud kui teised organisatsioonid. nüüd, kui me läheme praeguse olukorra juurde, ma võtsin väga hoolikalt teadmiseks kõik need mured, mis teil on seoses menetluse ja vormiga ning ma üritan olla võimalikult konkreetne. see ettepanek, mis võeti vastu septembrikuus, seda esitati kahekümne teisel novembril nõukogus esimest korda, seda on üks kord seal ainult arutatud. pärast seda esimest korda ei ole seda mitte üheski nõukogu töörühmas ega kusagil mujal arutatud. tegemist on olulise tähtsusega dokumendiga, aga see on siiamaani jäänud kuidagi niisuguseks äh, passiivseks. ja me oleme seisukohal et seda ettepanekut ei võtnud liikmesriigid sugugi soojalt vastu, seda ma pean küll rõhutama. seetõttu läks meil küllaltki kaua aega mõistmaks, miks ükski eesistuja ei ole siiamaani soovinud selle ettepanekuga tegeleda. siiamaani ei ole toimunud nõukogu erinevates ametkondades arutelu selle ettepaneku osas meid on küll kutsutud Home peadirektoraati, et me EKAK-ile ehk siis Euroopa tsiviillennunduse konverentsile ja sealsetele ekspertidele oma ettepanekut tutvustaksime. meie äh, asedirektor tutvustas ka tsiviillennunduse äh, direktoritele seda ettepanekut ning hiljuti kutsuti meid ka kolm nädalat tagasi, kui täpne olla, tutvustama seda lennuohutuse sidusrühmade nõuanderühmale. sinna kuuluvad kõik erinevad äh, tootjate esindajad, rahvusvaheliste, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ja nii edasi. praegu siis on selle ettepaneku olukord niisugune me oleme vaadanud läbi liikmesriikide peamised murepunktid, see on täiesti tavaline menetlus ja nelja-viie liikmesriigiga, kellel kõige suuremad murepunktid olid, üritame me, oleme me üritanud ka kahepoolselt arutelusid pidada, et saada aru, mis on nende kõige suuremateks probleemideks. ja me tahtsime eelkõige aru saada, kas tegu on päris muredega või siis on need äh, niisugused mured, mille tagant tuleb välja veel keerukamaid ja suuremaid probleeme. nüüd muredest, mida väljendati. nagu ma juba varem ütlesin, liikmesriikidele tundus, et komisjon pakub välja täiesti uue süsteemi, mis vaheldab välja EKAK-i praeguse süsteemi. Äh, sellega ei oldud sugugi rahul, eelkõige just viis kriitilise tähtsusega liikmesriiki liikmesriigid tundusid ühtselt toetavat EKAK-i ühiseid reegleid ja ühiseid sertifikaate. teiseks, väga suurt muret igati õigustatult tegi see, et ettepanek ei lase liikmesriikidel enam rangemaid ra-, rangemaid reegleid lak-, rakendada, nagu näeb ette määrus kolm tu-, kolmsada aastast kaks tuhat kaheksa. see ei ole absoluutselt nii, niisugune ettepanek ei saa tühistada määrust kolmsada aastast kaks tuhat kaheksa ja liikmesriikidele jääb jätkuvalt nende õigus ja võimalus võtta vastu karmimaid reegleid. selguse puudus tegeleb, tuleneb kahest asjaolust esiteks ei ole toodud välja mõningaid faktoreid, mida ei peetud oluliseks, kuid oleks pida-, vaja olnud seda teha. ning teiseks, artikkel neli, nagu rõhutas ka raportöör, töör de Grandes, mis ütleb, et liikmesriigid ei saa rakendada täiendavaid nõudeid lisaks, lisaks sertifitseeritud seadmetele. see ei tähenda mitte sugugi seda, et ei tohiks rakendada karmimaid reegleid, karmimaid reegleid tohib jätkuvalt rakendada. koosoleku juhataja sekkub ja palub kokku võtta, sest et aega on väga vähe. ühesõnaga, arutelud peaksid tooma välja, kas niisugune säte on oluline või üldse. siis artikkel kümme, mis pani mõtlema, et pakutakse uut liikmelisust EKAK-is, see ei ole ka sugugi nii, siis tegi muret see, kes, missugune ametkond hakkab neid tüübikinnitusi välja andma ja siis veel üks oluline asjaolu, kardetakse, et see ettepanek tegelikult jätab osad turvakaalutlused kahe silma vahele praegusel hetkel, mida komisjon üritab teha? komisjon üritab arutada kolledžiga neid küsimusi no,, räägitakse vastav, ka siinsetesse komisjonidesse kuuluvate vastavate kolleegidega. meil on suur rõõm, et me täna saame seda teha ja me üritame teha seda edasi viia Eesti eesistumise ajal, et selle toimikuga saaks tõesti edasi liikuda ja komisjon sooviks, et see algatus saaks tasakaalu ja oleks kõikidele vastuvõetav. suur aitäh! nii nagu alati ettepanekute esimese et sissejuhatuse ajal ja nii nagu ka oleme komisjonid vahel kokku leppinud, saavad kõigepealt sõna variraportöörid ja siis äh, mõlemast komisjonist teised liikmed, kes saavad esitada komisjonile küsimusi. kõigepealt Carlos Coelho härra Koeljo loobub küsimuse esitamise võimalusest, aga sellisel juhul proua Krapini kaasraport, variraportöörina. Domnilor copreședinți, întâi aș face o observație, cred că... Aitäh! ma tahaksin nii mõndagi öelda, võib-olla oleks tore, kui ka variraportöörid sõna saaksid äh, komisjon esitas oma nägemuse, aga meil ei ole praegu siin variraportöör, aga kuidas sellega ka poleks? ma tahaksin öelda midagi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel e, nii transpordikomisjonis kui ka minu kolleegidele IMCO-s. ühte kolleegi siin täna ei ole ja ma räägin täna tema nimel, nagu ta palus. asi on nii sotsiaaldemokraatide fraktsioonis lähtume me sellest, kui ma ei eksi, et äh, on ju vastu võetud komisjoni Euroopa julgeolekuagenda ja Junckeril oli sellest lähtuvalt ju idee, et äh, me siiski vajame julgeolekut ja turvalisust. seega me vajame vastavat äh, määrust võib-olla on siin mõningaid probleeme suhtlusküsimustes komisjoniga. ilmselgelt ei ole tegemist veel konfliktiga, kuid on väga oluline ja härra Trikee ütles ka juba see, seda, et me ei tohi aega kaotada. on oluline, et me saaksime seda ettepanekut siiski parandada. me saime praegu siin terve rida selgitusi nii vormi kui ka sisu kohta. ja loomulikult on ka liikmesriikidel oma ülesanded, ma leian, et seda ettepanekut saaks parandada ja kui me hakkaksime siin edasi-tagasi institutsioonide vahel eh, saatma, siis me kaotaksime lihtsalt aega. sotsiaaldemokraatide fraktsioon eh, toetab selle ettepaneku kallal edasitöötamist ja ma loodan, et eh, härra de Grandes Pascal jätkab tööd. jah, meie kui parlament peame olema loomulikult selle ettepaneku lõplikul väljatöötamisel osalised. esiteks ei tohi me unustada, et turvalisus on oluline kõigi jaoks, teiseks turvaseadmete varustatus tuleb raha kulutada ettevõtete jaoks, kes turul on ja on oluline et ka heites pilgu USA-le ja sertifitseerimisprotsessile, kuidas ka poleks, Euroopa Liidus peavad kehtima ühtsed reeglid ja süsteemid kontrolli teostamisel. ei ole ometi nii, et me kavatseksime takistada mõnda liikmesriiki takistada midagi enamat tegemast, kuid äh, tegemist on väga suure turuga selleks, eh, mis eh, müütab ja kes vajab turvaseadmeid ja siinkohal on sertifitseerimine suure tähtsusega. meil on näiteks artikkel kolmkümmend. siin on tehtud ettepanek. siin seisab kirjas, et, et nii ja nii edasi, nii edasi ja siis pärast kontrolli teostamist ja nii edasi, vastavalt siseriiklikele nõuetele ja siis on siin kirjas, et, et, et neid võib edasi kasutada teatud ajavahemiku vältel. seega, see on ka, on ju midagi niisugust, mis toob endaga ka kaasa väga kõrged kulutused kolme aasta vältel kuni määruse jõustumiseni, ma leian, et siia, seda kohta tuleks selles artiklis kindlasti veel täiendada, midagi lisada. võib-olla peaks olema selgesõnalisem, mis puudutab tehnilisi teenistusi. meil on artikkel kaheksa, see, see peaks, vajab samuti täiustamist, mis puudutab objektiivset lähenemist äh, turvaseadmete sertifitseerimisel ja nende kasutuselevõtu lubamisel. see puudutab turvakontrolle tervikuna. ma ei tea, kas ja kuidas me oleme ikkagi tänasel päeval kaitstud kiirituse eest. ma rõhutan, ma ei usu, et me peaksime hakkama algusest peale. me peaksime vastu võtma komisjoni ettepaneku ja selle kallal tööd tegema. ja loomulikult tuleb pidada tõsiseid läbirääkimisi, nõukogusse kuuluvad suuremad Euroopa Liidu liikmesriigid sooviksid, et mitte mingeid muudatusi ei tuleks, kuid ma leian, et me suudame saavutada määruse, mis lahendab probleeme mis puudutab sertifitseerimissüsteemi, aga tagab ka kodanike kaitse kada-, kaitse, aga ka nende tervise. Need on need asjad, mis on tõepoolest erakordselt suure tähtsusega. kui me räägime turvaseadmetest, aitäh! suur tänu, proua Krapini, te rääkisite kahe inimese nimel, vähemalt ajaliselt vaadates, et te rääkisite ka proua Heti nimel. aga järgmisena saab sõna proua Foss ECR fraktsioonist, kes võtab täna sõna härra Van Daleni nimel suur tänu, esimees. meie variraportöör on Peeter Van Dalen ja teda ei ole täna kohal, aga olen siin variraportöör äh, olnud äh, aastaid äh, turvalisuse teemadel lennujaamades pärast üheks, üheksand-, üheteistkümnenda septembri sündmuseid ja see on asi, mis mulle väga südamelähedane ma lihtsalt ütleksin üldiseks, et eh, lennundus ja lennuohutus on EKAK-i peamine põhitegevusala. EKAK, Euroopa Tsiviillennunduse Konverents, loodi üle kuuekümne aasta tagasi ja see hõlmab neljakümne nelja liik-, neljakümne nelja riiki. tegemist on heatahtliku organisatsiooniga, kes teeb ICAO-ga, rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooniga väga tihedat koostööd ja nad on ära teinud suurepärase töö, sest eh, see ongi nende töö see lennujaamade ohutus, kõik need strateegiad, standardid, mida me rakendame, on pa-, pärit EKAK-i eh, dokumendist. sellest me oleme lähtunud ka mina oma raportitest ja nüüd need komisjoni ettepanekud, see läheb vastu subsidiaarsusprotokollidele, protokoll number kaks artikkel kuue alt, sest see on eh, teema, mis on liikmesriikide pädevuses see ei tähenda seda, et komisjonil ja Euroopa Liidul ei ole mingisugust huvi või aktiivse huvi ülesnäitamise õigus selles valdkonnas ja et nad ei tohi teha ettepanekuid, aga kui te vaatate komisjoni ettepanekut, siis tegelikult ei ole siin tunnustatud seda, mis on tehtud EKAK-i pool. paindlikkust on vaja teatud liikmesriikidel, sest et nendel on ohutase kõrgem kui teistel, näiteks terroriohu mõttes. ja siis eh, kogu eh, EKAK-i eh, hindamismenetlus on ametlikum äh, tasand, nad va-, teevad koostööd Austraalia, Kanada, USA, Iisraeliga. me räägime siin tohututest luure äh, operatsioonidest, mis on käigus ja loomulikult info, mis jagatakse meie vahel. liikmesriikidel on võimalus äh, neid ähm, meetmeid rakendada, kui seda on vaja teatud kriteeriumite alusel ja minule tundub, et komisjoni ettepanekuga kaasneb praegu ka see risk, et konfidentsiaalne info tuuakse ajalikus ette, bürokraatia kasv, kulude kasv ja seda ei ole vaja ja mina arvan, et peaks jääma asi nii, nagu see praegu on. ma ei ütle, et midagi ei peaks muutma tulevikus võib-olla, aga ma olen julgestustööstusega pidevalt ühenduses ja seni ei ole mitte keegi julgestusseadmete tööstusest Äh, minu poole pöördunud, äh, ma kohtun nendega väga tihti ja nendel ei ole probleeme EKAK-i lähenemisviisiga. liikmesriigid seda asja ka ei toeta ja sellepärast komisjon täna ütlebki, et nad mõtlevad äh, praegu selle peal, nemad ootavad, millal nõukogu hakkab asjaga tegelema. Neid punkte on veel teisigi, millest võiks rääkida ja võimegi nendest rääkida mingi hetk, aga mina arvan, et see ettepanek tuleks tagasi võtta kõikidel nendel põhjustel. kui komisjon tahab midagi tulevikus tõsiseltvõetavat esitada, see Euroopa märgistus ja seadmete küsimus, see ei ole oluline, sest EKAK on ju see, kes selle testimise läbi viib äh, ka tulevikus. Äh, komisjon ei hakkaks ju seda tegema ja praegu pole sellepärast minu meelest mõtet midagi muuta äh, vaadake sellele määrusele kui direktiivile liikmesriigid äh, peavad äh, siiski mingisuguse paindlikkuse säilitama, nagu ka parlament. nii palju minu poolt ja sellepärast minu meelest oligi see tänane kohtumine väga oluline, suur tänu, et kokku kutsusite selle, aga komisjoni sõnavõtt äh, küll jätab palju soovida ja mulle tun-, ma toetan nendel palju, neid paljudes valdkondades komisjoni liikmeid, aga vot selles küsimuses ei saa ma neid kohe mitte üks äh, gramm ka toetada. suur tänu proua Huismenova saab järgmisena sõna, kes on ALDE fraktsiooni variraportöör. suur tänu, äh, proua esimees, härra esimees. vastavalt Eurostati viimasele hinnangutel, uuringutele kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on äh, lennureisijate arv igal aastal äh, kuskil kahesaja kaheksateistkümne miljoni lähedal. inimesed reisivad erinevatel põhjustel ühel ja samal päeval edasi-tagasi ja see tähendab seda, et meie julgestuslahendused oleksid sobivad nii äh, äh, lennundustööstuse jaoks kui ka reisijate jaoks, näiteks äh, julgestusmeeskonna sertifitseerimine, seadmete sertifitseerimine. komisjon peaks leidma ühiskonna erinevate standardite vahel ja testimetodoloogiate vahel, kui me räägime läbivaatusseadmetest lennujaamades. Mm, see on otseselt seotud äh, siseturuga. Äh, me teame, et tänu ühisturule on võimalik müüa ka piiriüleselt läbivaatusseadmeid. komisjon ütleb, et nad tahavad osules, oluliselt kulusid vähendada, mis seosneb no, äh, selle sektoriga ja sellest oleks muidugi suur, Euroopa ettevõtetele palju kasu. mul on aga kaks küsimust komisjonile. esimene vastavalt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele on äh, seadmete sertifitseerimine ühe, oleks see sertifitseerimine toomine ühe Euroopa organi alla mõistlikum, miks komisjon sellist organit välja ei paku? ja teiseks, mida, kuidas suhtuda lähimuspõhimõttesse? see, et osaliselt tuuakse siseriiklik pädevus äh, komisjoni tasandile, kas komisjon võiks vastata konkreetsemalt sellele, milliseid äh, edusamme oleks oodata nõukogu ühispositsioonis, äh, mis puudutab siis ühtset sertifitsiis, sertifitseerimissüsteemi lennundusjulgestuse tagamiseks. suur tänu, kuivõrd rohkem variraportööre kohal ei ole ja kolleegid on nende nimel ka osaliselt sõna võtnud, äh, annaksin ma hea meelega sõna nüüd uuesti Euroopa Komisjoni esindajale kes eh, siis eh, mõne jäänud minuti jooksul võiks vastata nendele küsimustele, mis tõstatati ja vastaks ka siis eh, liikmete märkustele. Oui, merci beaucoup. Euh, merci. suur tänu, suur tänu nende küsimuste ees, mis puudutab artiklit kolmkümmend ja seda, et tuleb lähtuda analüüsist, mis on tehtud mõjuanalüüsi all, et oleks vaja üsna pika perioodi jätta, periood jätta liikmesriikidele kohanemiseks. see ettepanek, mis meile tehti, me võtsime selle arvesse, panime kirja, vaatame läbi ja siis on näha, kas oleks võimalik äh, artikkel kolmkümmend lõiget kaks kuidagi paremini sõnastada mis nüüd puudutab ohutust see on toodud välja artiklites üheksa ja seitse ning siin räägitakse siis sellest, et seadmete poolt tekitatavad turvariskid ja nendega seotud igasugused soovitused on väga olulise tähtsusega elemendid. komisjon on igati avatud neid arvesse võtma, tagamaks, et turvalisus ja julgeolek on täielikult tagatud. EKAK-i puudutavad küsimused. me igati toetame seda, sest EKAK on väga tugev süsteem. see on süsteem, mis on arenenud äärmiselt positiivselt ja toimib suurepäraselt. see tegutseb oma mandaadi raames mis talle on antud ühtsete testimismeetodite suhtes. nagu ma sissejuhatavates märkustes juba ütlesin, praegu ei ole see õiguslikult siduv ja meie tähelepanu on sellele juhitud, et on seadmeid, mis ei ole EKAK-i testi läbinud, kuid sellest hoolimata on need seadmed kasutusel Euroopa Liidu lennujaamades. sellele juhtiski meie tähelepanu just EKAK. kuna see ei ole õiguslikult sidu-, siduv, siis avalikus hankes ei pea see olema kohustuslik nõue. mis puudutab rangemaid meetodeid, siis siinkohal siinkohal ma tahaksin öelda, määrus äh, kakssada aastast kaks tuhat kaheksa kehtib ja liikmesriikidele jääb jätkuvalt õigus kehtestada karmimaid reegleid. ja ma kordan veel ükskord, kui on tarvis mingisugust selgust ja täiendavat selgust, siis seda me teeme äh, ümbervaadatud ja parandatud tekstiga, sest et näha on, et selgust on vaja. mis puudutab nüüd Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukohta, siis äh, nende jaoks variant, mis hõlmab ühtset Euroopa ametit, seda võimalust analüüsiti samuti mõjuhinnangu raames, kuid see jäeti kõrvale, kuna kuna kehtivad Euroopa Liidu toimimisnõuded ja muud niisugused asjad, analüüs tehti kõikides küsimustes, seda võimalust ana-, analüüsiti, kuid jäeti kõrvale. nüüd aga EKAK oli kohal, EKAK teeb suurepärast tööd ja EKAK-i kasutamine on kõige ressursitõhusam viis ja niisug-, nii on ka kõige lihtsam tagada seda, et Euroopa ühtne tüübikindlu-, kinnitus kehtib kõige selle üleselt, mida EKAK ise on teinud. ma loodan, et ma olen sellega nüüd kõikidele küsimustele vastanud. kui on veel konkreetsemaid küsimusi, siis oleme me suure rõõmuga valmis need vastu võtma ja nendele kirjalikult vastama. ma kinnitan ka, et me oleme pidevalt saadaval äh, koostööks parlamendi ja parlamendikomisjonidega, et selle teema kallal töötada. niisiis tänan teid väga um,. Thank you very much. suur aitäh komisjoni esindajale selle informatsiooni eest. mul ei ole praegusel hetkel raportöörina midagi öelda, aga nüüd ma annaksin TRAN komisjoni raportile taas, raportöörile sa-, taas suur aitäh ja mina kui meie transpordikomisjoniga töötame juba aastaid koos asi puudutab ka läbirääkimistähtaegu. see on sageli keeruline nõukogus aga sel teemal läbi rääkida. kuid me püüame edasi liikuda, kuid pidevalt me takerdume läbirääkimispartnerite ebapiisava valmisoleku taha. tööd on, kodutööd on lihtsalt tegemata. me töötame nüüd komisjoni ettepaneku kallal kuid komisjon on ka ise tunnistanud, et on tegemist poliitiliste eh, probleemide ja küsimustega, mis tõkendavad edasiminekut. komisjon on aru saanud, milliste raskustega tuleb kokku puutuda ja millised on erinevate riikide seisukohad. selge on see, et et julgeolek ja turvalisus on äh, liikmesriikide subsidiaarsuse küsimus ja äh, selleks, et äh, subsidiaarsust praktikas rakendada, peame me tõepoolest reaalselt lähtuma ka maailmas valitsevas olukorras. president Juncker ütles ju samuti kahekümne kolmandal märtsis, et Euroopa vajab Eh, turvalist eh, Euroopa Liitu, et edasi minna. seega on see kõik oluline ja kahekümnendal aprillil esitaski komisjon oma ettepaneku. olukorra võiks lahendada kahel kombel, kas komisjon võtab kooskõlas meie arvamusega, et ette teistsuguse lähenemisviisi või koostab äh, memorandumi või agenda, mis arvestab kõiki neid aspekte, mis on ilmsiks tulnud ja mis võimaldaksid nende komisjoni ettepaneku jõustamist. jah, meil on kõigil mingid arvamused, kuidas seda teha kõige paremini aga me ei saa edasi liikuda, kui komisjon ei arvesta nõukogu ettepanekute, seisukohtade ja arvamustega. asi on siin liikmesriikide pädevuses, asi on julgeolekus, turvalisuses, aga siin need küsimused vajavad harmoniseerimist. tegemist on ju asjadega, mis tuleb lahendada ja tagada ja selles on asja põhiolemus. seega komisjon on tunnistanud, et on äh, mitmeid raskusi, kuid meie kui parlament äh, peaksime samuti antud olukorras suutma öö, äh, välja tulla, aga seda on keeruline teha, kui meid ei ole kaasatud läbirääkimispartneriteks. jah me töötame selle küsimuse kallal, me loodame, et avaldatakse ka selged seisukohad, mis meil võimaldavad äh, parlamendil seda teha. annaksin sõna härra Rikkeele kaasesimehele lõppvastuseks. suur tänu. mis ma tahtsin äh, öelda lõpetuseks, ära kuulates nüüd kodanik, kolleegide seisukohad põhimõtteliselt äh, on soov äh, sertifikaadisüsteem välja kujundada nii majanduslikel põhjustel kui ka ohutuspõhjustel. tundub, äh, et komisjoni ettepanek aga ei saanud tuult tiibadesse nõukogus. ma tahaksin, kui kaasesimees on nõus, et komisjon ütleks väga selgelt mõlemale komisjonile, et nad jäävad oma seisukoha juurde, nii nagu nad selle on esitanud. teiseks, see ettepanek, see, kas see tuleb tagasi kaasotsustusmenetluse alla, ükskõik mis vormi ta siis lõpuks võtab. me tahaks, et nõukogu seda kinnitaks nii et ähm, kas äh, komisjon, kes äh, teatud liikmesriikidega bilateraalsel tasandil ähm, tööd tegi, äh, subsidiaarsusest peab kinni, nii nagu proua Fox ka ütle, Foster ka ütles, kas taaskäivitatakse asi ja kas see tuuakse kasutusmenetluse alla. on väga oluline, et komisjon, raportöörid ja variraportöörid teaksid täpselt, mille kallal nad siin komisjonides tööd teevad. ja komisjon, kas te võiksite meile öelda selgelt äh, kirjalikult selle välja või te ei käivita seda asja uuesti või sain ma õigesti aru teist, et te, teie peate seda juba uuesti äh, avatuks. ja siis me peame äh, rääkima raportööridega sellest asjast omavahel siin ja kas parlamendi ka kaasata, sest praegu meil on ja kas see parlamendi kaasamine on selgelt kindel, sest praegu on meil küll kõhklusi selles osas komisjoni esindaja, vabandust, äh, kaasesimees, ma olen nõus, härra Rikee sõnavõtuga ja ma tahaksin, et ka eesistujariiki teavitataks praegu asjade käigust, minu meelest on väga tähtis, et ka eesistuja teaks nendest asjadest. ja raportöörid peaksid nüüd ka kokku tulema koos variraportööridega, mõelgem, mis me edasi teeme ja siis teavitame kõiki teisi saadikuid järgmiste sammude kohta ja tahaksin sellega lõpetada, suur tänu, suur tänu ka Euroopa Komisjonile kohtumisele tulemast ja meile info andmise eest ja sekretäriaadid võtavad teiega kindlasti ühendust järgmiste sammude osas, nii nagu härra Rikee ütles. tahaksin tänada nii IMCO kui ka TRAN komisjoni liikmeid äh, osalemast ja teen nüüd siis ettepaneku, et äh, IMCO komisjoni koosolek võiks nüüd jätkuda, aitäh!